institutsioonide vahetsetele läbirääkimistele vastavalt artikli kuuskümmend üheksa lõige üks kodukorra järgi järgmised riiked ning äh, nimekiri neist, kes on äh, saanud vastava lähetuse, on äh, lisatud nimekirja ning lisatakse ka meie istungi protokolli vastavalt kodukorra reeglile kuuskümmend üheksa lõige üks, kui vähemalt E, e, kes e, raporteid soovivad näha mandaatide kohta, võivad esitada selle kohta kirjalike, kirjaliku taotluse. kuna ei ole taotletud parlamendis hääletust läbirääkimiste pidamise kohta, siis komisjonid võivad hakata, kui selleks hetkeks pole esitatud vastavat taotlust, võivad komisjonid alustada läbirääkimisi.